ja hääletus toimub äh, homme kell kaksteist ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Milana raport äh, Aadre mere ja Joonia mere kalandusstrateegia. härra raportöör, palun, teil on sõna. Grazie, grazie presidente. Innanzitutto mm, volevo ringraziare il lavoro della suur tänu, härra president. ennem kui ma kaugemale lähen, tahaksin ma tänada tööd äh, ko-, kolleege kalanduskomisjonis, tänu kellele võeti raport vastu suure häälteenamusega. loodetavasti äh, toetatakse suuresti raportit homme ka täiskogul, sest see on oluline kaluritele nii Aadria kui Joonia meres, aga eelkõige on see oluline sellele piirkonnale ning tervele Vahemerele. komisjon üritab praegu Vahemerele välja töötada eraldi strateegiat. eelmise aasta novembris oma teatises peale muude Aadremere riikide Itaalia ja Horvaatia näiteks, kes just liitus, rõhutati äh, üldist äh, kasu, mida tooks tervele regioonile kaasa see merendusstrateegia. seal võetakse arvesse äh, piirkonna teatud eripärasid. veel üks oluline aspekt selles raportis, mille parlament homme vastu võtab, puudutab asjaolu, et me soovime uue kalanduspoliitika raames tõhusamalt töötada nüüd, kus meil äh, alustab äh, tööd järgmine kalandus- ja merendusfondi seitsmeaastane periood. tegemist on olulise tekstiga, sest äh, see võetakse vastu ka erilisel ajahetkel, mil on selge, et olemasolevad reeglid selle mere jaoks on liiga hägusad. Aadria meri erinevalt äh, avatud Vahemerest on suletud meri, kuhu on kuhjunud mitmed probleemid. majanduslikus mõttes on need palju erinevamad äh, sellest, äh, mida võib näha mujal Vahemeres seal on ka erinevad ajaloolised ja kultuuritraditsioonid, rahvusvaheline kontekst on erinev muust Vahemerest, tegemist on suletud merega, mida ümbritsevad kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, Itaalia, Sloveenia, Horvaatia, kus on aga erinevad reeglid. ning see on ka kõik seotud majandusarenguga seega reeglid peavad olema teistsugused kui ülejäänud Vahemere jaoks. sellega käivad kaasas ka tõsised piirangud. praegune süsteem ei ole kasulik äh, kalavarude haldamisel seal piirkonnas. põhimõtteliselt on tulemus, tulemuseks kalastute vaesumine ning suurenev majanduslik koorem. volinik ja loodetavasti parlament toetab teda, soovib need probleeme lahendada kahel erineval moel. esiteks keskendutakse sellele, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid ja mitteliikmesriigid töötavad üheskoos selle reformiprotsessi käigus. ning teiseks, kui reeglid ei saa kehtida üle Euroopa, siis tuleb arvesse võtta ka objektiivseid erisusi. ma kohe lõpetan, härra president meil on vaja tõelist regionaliseerimist, et meie süsteem toimiks. kui me, meil on vaja üldisemaid reegleid, mida aga tegelikult kohapealseid olusid arvesse võttes ellu rakendatakse. suur tänu, raportöör! neli kolleegi on soovinud sõna vaba mikrofoni raames. esimesena härra Plankovitš suur tänu. tahaksin tervitada meie raportööri jõupingutusi, kes keskendub vesiviljelusele ja kalandusele Aadria ja Joonia meres. tervitan seda eelkõige seetõttu, et olen pärit Horvaatiast ning ma arvan, et loodan, et meie ühine strateegia tuleb kasuks kõikidele kaluritele nende mere, nende merede äärsetes riikides, eriti puudutab see riike, kes soovivad Euroopa reegleid täita, nagu näiteks Horvaatia. ma arvan, et kalandus peaks olema selles piirkonnas üks peamisi majanduslikke tegevusi ja seetõttu palun ma, et te peaksite tähtsaks ka saarte jätkusuutlikku arengut, eriti pidades silmas öö, Äh, rahvastiku lahkumist nendelt saartelt. aitäh. härra, härra Stier. suur tänu. härra president, sooviksin tunnustada raportööri. märgiksin ära, et kuna see raport võeti, koostati ennem seda, kui Horvaatia liitus Euroopa Liiduga mainitakse Horvaatiat kui tulevast Euroopa Liidu liikmesriiki, seetõttu see, seda tuleks muuta. raportis täiesti õigesti öeldakse, et Aadria merel on koostööga endiselt probleeme ning teatud Aadria mere piirkonnad ei ole kaetud ökoloogilise kalandustsooniga Horvaatia poolt kehtest-, Horvaatiale kehtestatud ökoloogiline kalandustsoon kehtib ainult kolmandatele riikidele, mitte Euroopa Liidu liikmesriikidele. aga selle raporti vaimu silmas pidades tuleks rakendada neid standardeid, mida Horvaatia rakendab ka oma ökoloogia ja kalandustsoonis, et neid rakendataks ka Euroopa Liidu teiste liikmesriikide poolt. see küsimus tõstatub siis kui poliitiliselt on piirid ka Sloveenia ja Horvaatia vahel lõplikult paika pandud. proua Tomašek. aitäh. Horvaatia saadikuna huvitab see teema mind kalavarude säilitamine on kõikide saadikute jaoks sealt piirkonnast väga tähtis. ja ma tervitan kõiki samme, mida astutakse kalavarude kaitseks, et meie süsteem ei killustuks. samuti toetan jõupingutusi ähm, rannikuriikide poolt saavutamaks jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik areng me peame väärikalt seda strateegiat elu rakendama, aga selleks on vaja riikidele anda rohkem kontrolli, pidades silmas ka Vahemerealaseid uuringuid. Läänemere tsooni väljakujundamine annaks igale riigile võimaluse kontrollida oma kalandust ning see peegeldaks, see mõjutaks positiivselt nii nende kui ka teiste riikide majandust suur tänu. proua Zvika, suur tänu. Te näete ju, kui oluline see teema meie jaoks Horvaatias on, Aadre meri on meie jaoks tõesti tähtis, kuna me kõik soovime sinu sõna. seal on kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, Horvaatia, Sloveenia ja Itaalia Joonia mere, äh, meri puudutab eelkõige Kreekat. seal on ka teisi huvitatud riike nagu Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina Aadria mere puhul, loomulikult ka Montenegro kandidaatriik ning teisedki riigid, keda me soovime enda hulgas näha. seega väga oluline on seda tsooni integreeritult hallata. hiljuti keskkonnakomisjonis rääkisime me selle tsooni, äh, äh, selle tsooni juhtimisest ja merevöö juhtimisest, minu arvates need on kaks erinevat asja, me peame eelkõige silmas pidama siin jätkusuutlikku vali-, äh, arengut. mina olen pärit Dubro-, Dubrovnikust, ning ma arvan, et see tegevuskava saab olema väga oluline. Danke für die Kommission, Frau Vizepräsidentin Reding suur tänu nüüd komisjoni nimel asepresident Reding. suur tänu raportöörile härra Milanale väga olulise panuse eest. komisjon tervitab seda parlamendi korduvat toetust Aadria ja Joonia merede strateegiatele. nagu te teate, see tegevuskava ja strateegia puudutavad muuhulgas ka merendusküsimusi, kalastuid, vesiviljelust, keskkonnakaitset ning sellega seotud innovatsiooni ja teadustööd. see, et kohalikud omavalitsused strateegiat just ellu rakendavad, on kriitilise tähtsusega. mis puudutab kalastuid, siis peaks strateegia toetama selliseid samme, mis äh, para-, parandavad kontrolli ning reeglite täitmist. komisjon on veendunud, et selleks, et tagada ühiste kalavarude jätkusuutlikkus, peavad kõik selle piirkonna äh, kalavarusid ekspluateerivad riigid täitma samu reegleid. komisjon üritab parandada ka teaduslikke andmeid sealsete kalavarude kohta ning siin tuleb mängu uus andmekogumisvõrgustik komisjon kavatseb vastu võtta ka teatise Euroopa Liidu Aadria ja Joonia mere kohta, sellega käib kaasas ka tegevuskava ning see peaks valmima esimese poolaasta jooksul kaks tuhat neliteist. selge on see, et raportööri poolsed ettepanekud ja parlamendisaadikute poolt öeldu kindlasti annab oma panuse sellesse töösse. suur tänu, proua Reding! ka see arutelu on sellega lõppenud. hääletus toimub homme kell kaksteist. ja me läheme viimase päevakorrapunkti juurde täna õhtul. proua Ester Delangi raport Tõhusam ja kulutasuvam suur